nüüd edasi päevakord, meie töökava, mille äh, esimeste konverents kaheksateistkümnendal oktoobril vastu võttis. päevakord on teile laiali jaotatud, keegi ei ole teinud ettepanekuid päevakorra muutmiseks, seega on meie töökava kinnitatud. ja enne, kui me alustame oma tööd päevakorraga ja alustame arutelu,